Meine Damen und Herren. daamid ja härrad, tere tulemast hommikusele istungile. eile ma kahjuks ei olnud äh, võimeline siia tulema, sellepärast et äh, pühapäeva õhtu avaldas veel oma mõju nüüd jõuame päevakorrapunkti number kaheksa juurde, selleks on Stockholmi programmi vahehindamine. raportööriks on meie kolleeg äh, härra Pitsep. raportöör, kas teil on äh, midagi veel öelda? ei ole? siis äh, asume hääletama. kes on muudatusettepaneku number üks poolt? vastu see tuleb üle kontrollida ma oletan, et on vastu võetud. hääletamine on lõppenud. siiski tagasi lükatud kolmkümmend kaks, kolmekümne vastu kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud edasi muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. edasi üksteist poolt ei siiski üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siiski üle. asi oli ebaselge. üheksa. Neun. Geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaks kahekümne kahe vastu edasi kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu. kontrollime hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, kontrollime üle hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et kompromiss on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. ja hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend viis vastu, nii et tagasi lükatud. edasi kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt vastu,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 kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, mulle tundub, et tagasi lükatud. hääletamine on lõppenud, nelikümmend viis poolt, kaheksateist vastu, nüüd vastu võetud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 erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapoolt, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu erapoolt, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapoolt, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapoolt, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu erapoolt, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus äh, kogu dokumendi üle. hääletamine on lõppenud. viiskümmend neli poolt, üksteist vastu. õnnesoovid. nüüd edasi raport, äh, mis puudutab äh, Euroopa Liidu kosmosetööstuse poliitikat, kes äh, ometi oleks siin pädevam kui proua Kroonberg. kas teil on ka midagi öelda? kolleegi pole üldsegi kohal. hääl saalist ütleb, et proua Kroonberg on kosmoses. härra Prokk lisab, et tiirleb ümber maa asume hääletama. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatustame kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniline lõpphääletus ja hääletamine on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud. 52 äh, poolt, 6 äh, vastu, 5 erapooletut ja me ehm, saadame sõnumi raportöörile. Wir kommen jetzt zum Antrag Sahelregion. järgmisena inimõiguste olukord Saheli piirkonnas, raportööriks on äh, kolleeg Tänok. kas teil on midagi lisada sissejuhatuseks, härra Tänok? aitäh, ma vabandan, et see hääletusnimekiri on nii pikk ja keeruline, nagu te teate, oli tegemist äh, äärmiselt äh, lõhestatud aruteluga. enamik probleeme äh, puudutavad Lääne-Sahara küsimust. Saheli osas mingeid eriarvamusi ei ole, nii et, et ma paluksin, et oleksite kannatlikud ja mul õnnestub, ma loodan, et meil õnnestub siit äh, Äh, üks tasakaalukas raport siiski kokku panna, sellepärast et äh, iga sõna tõesti on oluline ja iga sõna on äh, väga tähelepanelikult uuritud, seetõttu on väga palju muudatusettepanekuid, väga palju kompromissmuudatusettepanekuid, aga ma loodan, et see lõpptulemus on vastuvõetav kõigile pooltele ja saame oktoobris täiskogule minna. I think here it's a record record jah, meil on siin kolmkümmend kuus kompromissi, see on vist rekord. alati on meil mingi uus väljakutse <laughs> So let's start. Kompromiss 1 dafür. Alustame kompromiss 1 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Kompromiss 2 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. 90 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, veel kord, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üks. nii nagu äh, see siin kirjas on, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada ei, kompromiss kuus. ei, siiski sada kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist. kontrollime üle sada kuusteist hääletamine on lõppenud. ja kuue Rahvapartei koostöö toimis, ettepanek on vastu võetud ja sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud ja see on ebaselge. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada kolmkümmend osade kaupa hääletus, kes on esimene osa poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt vastu, vastu võetud. edasi sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapoolt, vastu, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud. edasi kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. 167 Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt kolmkümmend seitse vastu tagasi lükatud sada kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viit-, seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime üle. ja koos. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse langeb ära, nii et sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu ja kui nad eriti ei osalenud, siis ma loen selle vastuvõetuks. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. Was war das? 191. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend üheksa vastu, nii et vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu. vastu võetud. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. Danke. Hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend vastu, nii et vastu võetud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 sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada neli poolt, vastu, kakssada neli näidake veel kätt korralikult, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend vastu tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes dafür? kompromiss kakskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kümme, kakssada üksteist esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja mis riigist siin juttu on meil?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 vastu. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend üks äh, langeb ära, nii, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt kontrollime üle kakssada kakskümmend kolm. Amendment two two three. Die Abstimmung ist geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend kaheksa vastu tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada nelikümmend kaheksa poolt. jah, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada viiskümmend kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kakssada viiskümmend kolm poolt, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime Antrag, der die Abstimmung ist geschlossen. Ja, hääletamine on lõppenud nelikümmend poolt, kolmkümmend kaks vastu, nii et vastu võetud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud. sada, kakssada kuuskümmend üks poolt. kakssada kuuskümmend üks poolt. vastu, erapooletud. kontrollime soll doch der Apparat ja die Richtlinie geben. Die Abstimmung ist geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. edasi kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, kakssada kuuskümmend kuus. veel kord, kes on poolt, kakssada kuuskümmend kuus, vastu kontrollime, aga mulle tundub, et tagasi lükatud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend kuus vastu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nii. edasi kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. järgmisel kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime. Antrag Andrikine. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, nagu ma ütlesin kakssada seitsekümmend kolm langeb ära, nii et kakssada seitsekümmend neli. jah, siin on asi natukene keeruline. siiski kakssada seitsekümmend kolm, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu. kontrollime. isegi ECR-i siseselt jookseb lõhe The vote is closed. hääletamine on lõppenud. kahju, et Veroniki siin ei ole, ta oleks kaevanud, et tema hääletusaparaat ei toimi kakssada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. koos suulise muudatusettepanekuga, alati nii, nagu hääletusnimekirjas kirjas on. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi äh, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis on identsed äh, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Ah, ja. Pino, prendi nota. Eh? Geschlossen. Geschlossen. Ja, hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa kahes osas ja suurine muudatusettepanek ka, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmas osa on ka remaining munitions, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kolmsada üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime Herzlichen Dank. Die Abstimmung ist geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. nelikümmend viis poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. ja tuleb tõdeda, et lobistid on ka siinkohal olnud väga edukad oma töös. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksateist äh, kahes osas. kes on esimese osa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ühesõnaga kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime Ich bitte die Kollegen jetzt doch beim Handaufzeigen. palun, kolleegid, tõstke korralikult hääletades kätt, tulemused on kohati suhteliselt napid ja kui teil fraktsiooni suuniseid ei ole, siis mul on raske aru saada. nii, ühesõnaga see oli vastu võetud ja kompromiss kolmkümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. edasi kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Liberalen haben nicht mit abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks äh, poolt, äh, kolmkümmend vastu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud vist. kontrollime üle. ja kolm, kakskümmend kolm poolt, nelikümmend vastu tagasi lükatud. nüüd kolmsada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, kolmsada kolmkümmend kaks, kontrollime. Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. ja hääletamine on lõppenud kolmkümmend poolt, kolmkümmend üks vastu tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kolmsada kolmkümmend üks, ainult esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ainult üks kolmandik hääletas, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletamine on äh, lõppenud, kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ähm, kakskümmend kuus poolt. ja kontrollime. kakskümmend viis, kakskümmend kuus koos. hääletamine on lõppenud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 kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kolm vastu, äh, kolmkümmend kaks lükati tagasi, nii kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt. kontrollime üle nelikümmend kolm. Hmm? ja hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks äh, poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ja hääletamine on lõppenud. kontrollime veel kord üle. kompromiss seitsekümmend dafür. kompromiss kolmkümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, kolmkümmend, äh, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend osade kaupa hääletus, kuuskümmend üheksa oli tagasi lükatud ja seitsekümmend, kolm osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, kontrollime mulle tundub, et on vastu võetud teist osa kontrollime üle. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud, kolmas osa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontroll ja paljud ei ole endiselt äh, hääletanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks äh, poolt, kolmkümmend vastu, nüüd vastu võetud. edasi seitsekümmend neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. Das war 74, ne? Ja, genau. Abgelehnt. tagasi lükatud. ja tõesti nüüd äh, lõpus ka hääletage aktiivselt, osaliselt liberaalid üldse siin ei hääleta. olgugi, et tegemist oli sinu oma muudatusettepanekuga, ma ei saa sellest aru edasi seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi kaheksakümmend neli, kolmes osas. esimene osa, kes on poolt. teine osa, poolt vastu võetud. me hääletasime esimest osa. nüüd me hääletame teist osa. kes on teise osa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kes see on, kes kogu aeg nõuab, et kontrollitaks, kes hüüab seda? hääletamine ei ole veel lõppenud. nüüd. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd edasi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 üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, ei, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, edasi komisjonide muudatusettepanekud. kui me TV10 hääletame eraldi, siis teised võime võtta koos, kes on TV10 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kes on muude TV muudatusettepanekute poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi naiste õiguste komisjon. When did we agree to a debate block vote? We've got a our... millal me leppisime kokku TV äh, blokina hääletamises, minu hääletusnimekiri on äh, aga kuue, seitsme, kaheksa osas on mul ka erinev arvamus Te oleksite pidanud olema kiirem, nüüd me oleme juba hääletanud. ja nüüd äh, FEM üks. FEM üks. siin on äh, erinevad äh, hääletused meil, kas me võime FEM üks ja üheksa koos hääletada? ei. siis äh, eraldi, ükshaaval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 peame kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime äh, ist geschlossen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 Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kuus poolt äh, ja kolmteist erapooletut vastu võetud õnnesoovid. ja kaks märkust minu poolt. me peaksime käsitlema eraldi seda identsete muudatusettepanekute äh, küsimust, mis meil pidevalt äh, tõusetub. Nende puhul äh, on vaja läbi rääkida laiendatud juhatuses. tundub, et kui on tegemist identsete muudatusettepanekutega, siis mingi kolmas osapool on need muudatusettepanekud koostanud ja see läheb vastuollu juba parlamendi väärikusega. teiseks, kas tõesti nõuandev äh, komisjon peaks esitama nelikümmend üks muudatusettepanekut, äh, see on äh, täiesti ebaproportsionaalne, ka selle küsimusega peaks tulevikus lähemalt tegelema nii. ja järgmine punkt äh, päevakorras on äh, kinnine koosolek. The, the protocol.